täiuslikult, aga me langetasime väga olulisi otsuseid, tõsi küll, viimasel hetkel, aga siiski veel õigeaegselt, aitäh. ma tänan, proua minister. ma arvan, et sellega on meie mõttevahetus lõpule jõudnud. nüüd on meie päevakorras nõukogu komisjoni avaldus olukorra kohta Jaapanis, sealhulgas eh, tuumajaamade probleemide kohta nii et ma annan kohe sõna eh, ministrile Kjörile nõukogu nimel. proua president, volinik Oettinger, lugupeetud saadikud. nõukogu nimel ma tahaksin alustada sellest, et väljendan kaastunnet Jaapani rahvale. Need, kes on kaotanud oma lähedased, sõbrad, kes on ühel või teisel kombel olnud mõjutatud nendest traagilistest sündmustest, mis toimusid kümme päeva tagasi. ma austan seda julgust ja kindlameelsust, mida näitavad üles need, kes praegu peavad tulema toime selle maavärina ja tsunami tagajärgedega. samuti avaldan austust nendele, kes praegu likvideerivad tuumaintsidendi tagajärgi. Euroopa Liit on Jaapani rahvaga sellel erakordselt raskel ajal me oleme juba andnud Jaapanile abi ja teinud seda väga konkreetselt. sel päeval, kui toimus maavärin, Euroopa Ülemkogu palus kõrgel esindajal ja komisjonil eh, koondada kogu vajalik abi. Euroopa tsiviilkaitsemehhanism aktiveeriti selleks, et aidata koordineerida abi andmist liikmesriikide poolt Jaapanile. väga lühikese aja jooksul Euroopa Liit reageeris mm, palvele, mis tuli Jaapani valitsuselt abi saamiseks. Euroopa Liit on valmis jätkuvalt ehm, andma humanitaarabi, tehnilist tuge ja ükskõik millist siis ja ka spetsialiseeritumat abi, mida Jaapani valitsus vajab ja asjakohaseks peab. ja nõukogu nimel ma tahaksin eriti tänada volinik Georgievat ja kõrget esindajat väga kiire, kõikehõlmava ja hästi koordineeritud reageeringu eest sellele katastroofile. Euroopa Liidu tsiviilkaitsemeeskond, kes saadeti Jaapanisse, omab meie täielikku toetust. üksikud liikmesriigid on juba olnud valmis väga suuremeelseid abipakkumisi tegema väga tähtis on ka öelda, et makromajanduslik mõju, mis Jaapani kriisil on, on midagi, millel nõukogu peab silma peal hoidma. ministrid juba vahetasid mõtteid selle üle ECOFIN-i hommikusöögil viieteistkümnendal märtsil. loomulikult üks kõige suuremaid muresid, mis meil praegu on, on olukord Fukushima Daiichi tuumajaamas. ma tahaksin rõhutada seda, et Ungar eesistujamaana äh, Äh, väga kiiresti reageeris, äh, mõistis, kuivõrd tõsised need sündmused on ja millised tagajärjed neil võivad olla Euroopale, eriti arvestades tuumaohtusid. me kohe kutsusime kokku aatomiküsimuste töörühma ning erakorralise energianõukogu selleks, et hinnata olukorda Jaapanis ning selle võimalikke tagajärgi Euroopa Liidule ja mõtlesime selle üle, kuidas Euroopa Liit peaks reageerima ma tahaksin rõhutada, et esimene sõnum, mis nõukogult tuli, oli solidaarsuse sõnum, kaastunde ja valmisoleku sõnum. olime kohe valmis andma humanitaarabi ja tehnilist abi Jaapanile. ja see sõnum ähm, on ka meie tunnustus sellele meelekindlusele, mida jaapanlased üles näitavad, eriti need, kes praegu võitlevad äh, olukorraga Fukushimas. tänu nende meelekindlusele ja äh, väga rasketes tingimustes me näeme nüüd ometi on lootus, et olukord tuumajaamas paraneb, ometi on ta praegu väga tõsine ja suurim probleem on praegu suur saastuse tase, mida on mõõdetud jaama ümber. meie toetus Jaapanile peab jätkuma. mitmed liikmesriigid, kas kahepoolselt või mitmesuguste koordineerimismehhanismide kaudu, mida haldab komisjon või rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuri kaudu, annavad oma panuse Äh, Ungari maaelu arenguminister Sandor Fazekas ütles maaelu arenguministrite kohtumisel, et ähm, äh, Fukushima Daichin tuumajaamas juhtunu ei mõjuta Euroopa Liitu. Äh, kiirgustasemed Euroopa Liidu liikmesriikides on normaalsed ja kontrollimeetmed rakendatakse pidevalt toiduainete kontrollimiseks, mis tulevad Jaapanist. aga samas Euroopa Liit peab reageerima toimunud õnnetustel ning õppima toimunust. kõrged tuumaohutusnormid tuleb ellu rakendada, neid tuleb pidevalt järgida ja see on prioriteetne Euroopa Liidu reguleerijatele ja käitajatele. samas meil on vaja õppida sellest katastroofist, vaatamata sellele, et põhjuseks olid välistingimused ja mitte jaama töötõrked mitmed liikmesriigid ja käitajad on juba otsustanud läbi vaadata oma tuumajaamade ohutusseisundi ja see on väga teretulnud. pärast kahekümne esimese märtsi energiaministrite kohtumist eh, meie arenguminister Tamas Vellegi kirjutas eh, president Van Rompuyle palvega viia läbi stressitestid tuumajaamades eh, Euroopa Liidus ja meie naaberriikides selliste testide ulatus ja tingimused tuleb välja töötada, võttes arvesse viimase aja sündmusi ning kasuta ära kõikvõimalikud oskusteadmised. nüüd, mis puudutab kohaldusala, siis eh, peamised valdkonnad, eh, mida tuleb hinnata, on mm, järgmised, arvestades muidugi, et tuumajaamadel omad eripära. kõigepealt eh, üleujutusohud, seismilised ohud, reservsüsteemid ja avariiolukorras tegutsemise plaanid Euroopa tuumaohutuse reguleerijate eh, grupp eh, liikmesriikidega koos mõtleb läbi, kuidas neid hinnanguid täpselt läbi viia ning konsulteerib ka sidusrühmadega. raske on täpset kuupäeva praegu eh, määrata nendeks testideks, aga selge on see, et võimalikult kiiresti peavad testid käivituma tuumajaamade ohutuse küsimus loomulikult ei lõpe Euroopa Liidu piiridega, see on väga tähtis ka meie naabrite juures, kolmandates riikides. ja tähtis on, et me kasutaksime ka ära täielikult rahvusvahelised organisatsioonid nagu Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur ja mitmesugused organisatsioonid nagu G kakskümmend ja teised, kaasamaks kolmandad riigid. väga tähtis on, et meie sõnumid Jaapanis toimunust üldsusele oleksid selged ja mul on siin kaks märkust kõigepealt meie ettevõtmiste usaldusväärsus eh, on ainult siis suur, kui me oleme läbipaistvad selles, mida me teeme ja ka meie hinnangud saavad olema läbipaistvad. teiseks, ükskõik kui keeruline olukord Jaapanis on, me ei tohi jätta muljet, et tuumaohutuse küsimus eh, on alles nüüd aktuaalseks muutunud. väga tähtis on meenutada, et on olemas olnud õiguslikult siduv raamistik Euroopas juba üle kahekümne viie aasta mis puudutab konkreetseid tuumaküsimusi, siis nõukogu kindlasti järgib väga tähelepanelikult äh, arenguid ning tuleme juunikuus kindlasti selle teema juurde veel tagasi. lugupeetud president, volinik, lugupeetud saadikud, Euroopa Ülemkogu nädala lõpul võtab kokku olukorra Jaapanis ähm, pärast tragöödiat ja mul ei ole mingit kahtlust sellest, et meie riigipead ja valitsusjuhid tahavad äh, väljendada oma jätkuvat solidaarsust Jaapani rahvaga nagu mina praegu teen. Euroopa Liit on jätkuvalt valmis andma abi Jaapanile, et nad saaksid üle sellest raskest ajajärgust ja veel kord ma avaldan tunnustust nende julgustele ja meelekindlusele. suur tänu, proua minister. nüüd saab sõna härra volinik Oettinger. lugupeetud äh, president, lugupeetud daamid ja härrad. Euroopa Komisjon on väljendanud solidaarsust Jaapani rahva ja Jaapani valitsusega ning me avaldasime neile ka kaastunnet. ja me peaksime imetlema ja austama Jaapani rahva julgust ja meelekindlust selles väga keerulises olukorras. meil äh, on olemas ka abimeetmeid, mida me juba üheksateistkümnendast märtsist äh, vaatlus- ja infokeskuses komisjonis oleme koordineerinud. ja need abimeetmed äh, äh, sisaldavad siis näiteks tekkemadratseid ja äh, muud esmatarbekaupu, samuti me oleme saanud kolmeteistkümnendalt liikmesriigilt juba esimesi pakkumisi ja sellel neljapäeval, reedel peaksid meie abi Äh, pakid ka juba jõudma Jaapanisse ja meie volinik Georgieva kavatseb ka ise koha peal olema. me oleme teinud ka pakkumisi, et äh, abistada ka tuumajaamas, kuid praegu me ei ole veel vastavaid abitaotlusi saanud. nüüd, mis puudutab äh, energiaküsimusi, siis siin me oleme tihedas kontaktis Viinis asuva rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuriga ning me jälgime väga täpselt ka ohutusolukorda, tuumaohutusolukorda Jaapanis kuid meil on vaja ka piisavalt teadmisi, et äh, olemasolevat olukorda hinnata. Jaapani insenerid ja tehnikud äh, saaksid tänu nendele teadmistele ka olukorra tuumajaamast kontrolli alla ja, ja sellised edasised katastroofid oleksid välditavad. meil oli äh, teisipäeval, viimasel nädalal teisipäeval äh, ka äh, kõikide Euroopa tuumajaamade esindajatega, käitajatega ka vastav kohtumine ning kohal oli ka Euroopa Tuumaohutusreguleerimisasutuse grupi esindajad ning reedel toimus ka erakorraline energianõukogu. nii et me näeme, et tuumajaamade küsimuses on lähenemine liikmesriigiti väga erinev ja olukord on väga erinev. neljateistkümnes liikmesriigis on olemas tuumajaamad ja kolmteist äh, seda juba pikka aega, näiteks Saksamaa aga kavatseb ka loobuda äh, tuumaenergiast ja kaks liikmesriiki kavatsevad kas äh, taaskasutada või hakata kasutama tuumaenergiat, näiteks äh, Itaalia ja Poola. energiasegu äh, peab jääma ka öö, meie konkurentsitingimustega kooskõlla ja siin on võtmesõnaks üks kahekümneprotsendiline taastuvenergia osalus me teame, et praegu kolmkümmend protsenti meie energiasegust äh, äh, moodustab näiteks tuumaenergia aga, aga null protsenti on tuumaenergiat näiteks Austria energiasegus. ja meil on siin välja tuua kaks nimetajat äh, ja üheks kõige olulisemaks nimetajaks on infrastruktuur, et ükskõik, millised arenguid me energiapoliitika raames välja, ette näeme, siis me peame oma energiapoliitikat äh, ja tehnoloogiat edasi arendama ja ka võimekust suurendama. teiseks nimetajaks, ühiseks nimetajaks on ohutus, nimelt siis tööstusasutuste infrastruktuuri, tuumajaamade ohutus on meie kõigi ühine äh, oluline teema nii meie käitajate kui ka kodanike kui ka meie keskkonna jaoks ja seetõttu meie ettepanek, mida me praegu arutame, on järgmine. et kas me ei peaks mitte juba äh, praegu vaatama, millised on äh, teadaolevad põhjused ja nende äh, ja olemasolevate teadmiste alusel peaksime läbi viima ka stressitestid, paika panema ka mm, ohutuskriteeriumid selleks, et vähendada riskitaset. selleks, et nendes üle sajas äh, tuumaenergiajaamas, mis äh, Euroopa liikmesriikides olemas on, et nende ohutustasandit äh, veelgi tõsta. ohutus on oluline kõikide kodanike jaoks, ükskõik, kas nende liikmesriigis on olemas tuumajaam, nad soovivad loobuda tuumaenergiast või nad hakkavad kasutama tuumaenergiat. siin on tegu eriliste kriteeriumitega, nii see puudutab näiteks üleujutusi ja sellega seotud äh, ohutusnõudeid, maavärinajaid ja siin me peame õppima Jaapani kogemustest, jahutussüsteemid ja nende äh, töötamise eripärad, funktsionaalsus ja samuti, mis puudutab ka avariisüsteeme, selleks, et näiteks ka maavärinate puhul oleks võimalik äh, ikkagi reaktorite jahutamine peale selle on olemas veel üldised kriteeriumid, mis kehtivad kõikidele tuumaenergiatele, tuumaenergiajaamadele. see puudutab nende käivita-, käitamiseluaega ja samuti nende varustatus erinevate õnnetuste puhuks, näiteks lennuõnnetused või siis ka küberrünnakud või terrorirünnakud, nii et ka need aspektid tuleb kaasata stressitestidesse ja ohutushinnangutesse. ja komisjon äh, kavatseb siis üheskoos äh, tuumaohutusreguleerimise asutusega need meetmed ette valmistada. Äh, liikmesriigid ise vastutavad selle eest, kas nad soovivad ühist ja üldist stressitesti Euroopa liikmesriikides läbi viia proua minister rääkis ka liikmesriikidest, näiteks äh, Šveits on meie jaoks keskse tähtsusega, Ukraina, Armeenia, Türgi, Vene Föderatsioon. mul oli ka väga pikk äh, telefonikõne Ukraina energiaministriga, äh, tema ütles, et seda üldistada, et et kui stressitestid viidaks läbi Euroopa Liidus, siis ka tema kavatseks neid rakendada. siin tuleb arvestada ka meie autoriteediga äh, stressitestide osas. ja see autoriteet sõltub väga tugevalt sellest, kas me stressiteste saame korraldada ühiselt Euroopa Liidus. kui mõned liikmesriigid seda ei soovi läbi viia, siis meie autoriteet seoses pakkumistega Ukrainale ja Türgile, Vene Föderatsioonile tegelikult väheneb. sest me peame seda nägema kui ühist olulist ohutusmeedet. ja viimastel nädalatel viimastel nädalatel me oleme tegelenud ohutuskriteeriumide määratlemisega ja siin on meil kaasatud ka kõik vabaühendused, energiaettevõtted, töövõtjad, insenerid, tehnoloogid, kes töötavad tuumajaamades ja meie ühiste pingutuste eesmärgiks on riskide vähendamine, ohutu, ohu vähendamine ja ohutusstandardite äh, tugevdamine mul on väga hea meel, et härra Sarkozy soovib panna selle ka G kahekümne päevakorda, see, selle tagajärjeks oleks, et, et ohutusstandardid tugevnevad mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka kogu maailmas. nii palju siis meie poolt ja loomulikult me anname ka teile, teie eh, komisjonidele, nii nagu me oleme seda teinud varasematel aegadel, teie keskkonnatööstuskomisjonile lisainfot ja me ootame ka äh, Äh, parlamendi ja nõukogu poolt toetust meie tegevustele. suur tänu! Äh, suur tänu, volinik! ja nüüd fraktsioonide esindajad Rahvapartei nimel, kõigepealt härra Brock, kaks minutit. proua president, proua minister, lugupeetud härra volinik, kolleegid, ma arvan, et looduse jõud meen-, on jällegi meenutanud meile, et kus on inimliku oskuse piirid ja et tegelikult me oleme ikkagi loodusjõudude vallas. sellistel hetkedel me saame vaid olla solidaarsed Jaapani rahvaga. me saame olla solidaarsed, väljendades seda oma mõtetes ja palvetes, aga ka praktilises abis ja siin äh, komisjoni volinik ja eh, minister juba ütlesid, et on tehtud kõik selleks, et eh, inimestelt see koormust eh, vähendada Jaapanis ja neile abi pakkuda ja see kindlasti pakub neile mitte ainult praktilist abi, vaid ka lohutust. Euroopas on paljud kodanikud valmis öö, oma raha annetama juba minu kodulinnas kolme päeva jooksul koguti viiskümmend tuhat eurot ja me näeme selliseid aktsioone terves Euroopas ja ma arvan, et see näitab, et väga suur toetus meie kodanike poolt on olemas. ja me peame ka vaatama, et et me ei hakkaks kasutama seda öö, katastroofi oma poliitiliste huvide eh, teenimiseks. me peame vaatama milliseid kogemusi me saame õppida sellest katastroofist, me peame stressitestid läbi viima, sest me teame, et kui sellised katastroofid, õnnetused aset leiavad, siis piirid ei mängi mitte mingit rolli, me peame ka tagama selle, et meil oleksid olemas ka infrastruktuuridele vastavad alternatiivid, kui me hakkame uusi tuumaprojekte eh, eh, välja ehitama. aga daamid ja härrad, me peame ka nägema, et äh, selline mõiste nagu jääkoht on tegelikult hoopis teise sisuga, sest siin on tegu äh, aspektidega, äh, mida ei saa hinnata, mida ei saa ette näha. Jaapan on ähm, täielikult seda arutelu jääkohtute osas muutnud, sellel on uued tagajärjed, see toob endaga kaasa uusi aspekti ja äh, uusi aruteluteemasid, nii et ma arvan, et me peame kindlasti ka seda teemat arutama, aitäh. aitäh ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ulfskog kaheks minutiks. Äh, president, äh, üks maailma kõige arenenumaid riike Äh, seda nii tehnilises kui ka majanduslikus mõttes on äh, katastroofi poolt pea peale pööratud. kõigepealt loomulikult ma mõtlen inimestele, keda see katastroof äh, puudutab, loomulikult me tahame avaldada neile oma kaastunnet, aga samas selles kõiges juhtunus me näeme, kui haavatavad on kõik ühiskonnad. see, mis juhtus Jaapanis, võiks juhtuda ükskõik kus maailma nurgas, isegi siin Äh, äh, isegi nendes riikides, kus on väga kõrge ohutus- ja turvalisustase. Äh, loomulikult kui jätta kõrvale tuumaenergia, sest mõnedes liikmesriikides seda ei kasutata, aga on liikmesriike, kes kasutavad tuumaenergiat väga suurel määral. mõned rajavad tuumajaamu, mõned jällegi on otsustanud tuumaenergiast vabaneda. nii et, et meie tuumassuutlikkus nii-öelda on erinev aga meil on vaja pikemaajalist nägemust äh, sellest, kuidas me hakkame energiat tootma, meil tuleb äh, uuesti läbi vaadata see, kuidas me energiat toodame ja meil tulevad äh, ohud miinimumini viia, meil tuleb vähendada oma sõltuvust, meil on vaja tõsiseid investeeringuid teadus- ja arengustegevusse. nii et, et pikemas perspektiivis me tõesti saaksime kasutada taastuvaid energiaallikaid, see on tohutu kasutamata potentsiaal ja seda võimalust tuleks kaaluda selle asemel, et esitada uusi tuumajaamu, eh, sest et siis me sõltuksime ju veel aastakümneid tuumajaamadest eh, ja niimoodi lükkaksime kogu aeg edasi taastuvenergia arendamist, niimoodi me lihtsalt paneme panti omaenda tulevikku. meil on vaja tõsiselt arutada, kuidas me saame äh, Äh, suurendada Euroopa Liidu eesmärke äh, taastuvenergia vallas, kuidas me saame kehtestada siduvad äh, eesmärgid ja kombineerida seda energiat teiste energialiikidega ja loomulikult tuleb kõigis tuumajaamades läbi viia ka stressitestid, aga meil on vaja sellist pikemaajalist plaani. aitäh ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel proua Ekk sõna. aitäh pildid tsunamist ja maavärinast Jaapanis on tõesti kohutavad ja ma tunnen kaasa nendele inimestele, kes kaotasid kodud või lähedased ning loomulikult ma toetan Euroopa Liidu abipaketti. Fukushima tuumajaama personal üritab endiselt äh, äh, radiatsiooni levikut kontrolli all hoida ning äh, me loomulikult kõike toimunut tuleb hinnata äh, ka siin Euroopa Liidus väga põhjalikult. ma tervitan neid stressiteste, mille komisjon on välja pakkunud, aga ma leian, et me peame siinkord äh, siin lisama, et me lihtsalt ei saa korralda, äh, korraldada stressiteste ja vaadata, milline on geograafiline olukord. meil on vaja ka turvalisuse kultuuri me peame arvestama mitmete riskidega ning loomulikult meil on vaja ka korralikku institutsionaalset äh, raamistikku, äh, mis näeks ette ka järelevalve tuumaenergiafirmade äh, üle ja ettevõtetel ei tuleks lasta ennast ise auditeerida ning samuti on meil väga olu-, vaja tähelepanu pöörata teadmistele ja infole ma arvan, et teadmised selles valdkonnas on väga olulised ja üks asi on selge, me peame oma energiatootmist reformima ja me peame rohkem tuginema taastuvenergiale. aitäh! aitäh ja nüüd ECR fraktsiooni nimel saab õna härra Chichester pooleteiseks minutiks. president kõigepealt tahaksin ma äh, väljendada imetlust äh, sa-, jaapanlaste vastupanuvõime vastu, arvestades äh, neid tohutuid looduskatastroofe, mis neid tabasid. me peame meeles pidama, kuivõrd tugev oli see maavärin ja kuivõrd tugev oli tsunami. ma tervitan neid stressiteste, mida tahetakse Euroopa tuumajaamades läbi viia, samas tuleb meeles pidada, et tuumatööstus on juba kõige reguleeritum ja kõige ohutum maailmas. ja ma tahaksin rõhutada, et eh, Euroopa tuumareguleerijate assotsiatsioon selle aasta alguses tegi avalduse, et uued reaktorid saavad olema veelgi turvalisemad kui praegused ning äh, see tuleks võr-, tuleks võrrelda näiteks ähm, äh, hüdroelektrijaamade ja põlevkivielektrijaamade turvalisust tuumajaamade turvalisusega, vaadata, kui palju on asjad teinud õnnetusi, kui palju inimesi on surma saanud. aga äh, ma näen selles kohutavas Jaapani tragöödias ka midagi head. see tähendab, et ülesehitustöö selles riigis ja seda tänu kindlustusfirmadele äh, peaks andma tohutu tõuke Jaapani majandusele ja see peaks olema hea ka kogu ma-, ülejäänud maailmale. ma tahaksin tänada ministrit ja volinikku äh, nende sõnade eest, mis nad ütlesid, ja tahaksin öelda liikmesriikidele ja kõigile teistele, ärge lööge nüüd põnnama tuumaenergia ees, meil on seda liiga palju vaja, aitäh! suur tänu ja roheliste nimel proua Harms poolteist minutit. lugupeetud äh, proua president, äh, lugupeetud kolleegid, loomulikult me peame toetama Jaapanit sellel äh, raskel hetkel kõikide jõududega, mis meil on, kõikide vahenditega, mis meil on, sellepärast et Jaapan on, on tabanud väga rängad katastroofid. aga minu meelest on märkimisväärne, kui kergekäeliselt me siin Jaapani kangelasi kiidame, sellepärast et me isegi ei näe, et need, keda me nimetame kangelasteks, teevad paremini kui teised. et nemad panevad teiste elu mängu. ja me teame, et need inimesed on surmale määratud. ükski teine riik ei olnud nii hästi ette valmistunud tuumakatastroofile kui Jaapan. Nagasaki, Hiroshima, iga Jaapani laps teab, äh, millised on äh, tuumasulamise tagajärjed. me peame arvestama ka selle olukorraga, mis veel järgneb ja, ja jaapanlased on sellest teadlikumad kui teised jah, ka ukrainlased on seda kogenud juba kakskümmend viis aastat on osa Ukrainast endiselt äh, saastunud ja nemad võivad mõista selle olukorra sügavust. ja praegu Euroopa Liidus olukord on teistsugune kui kakskümmend viis aastat tagasi ja me äh, peame rääkima ka nendest äh, järeldustest, mis me peame tegema, kui soovime poliitikat edasi viia. meil on tegu siin tehnoloogiaga, mis võib kontrolli alt väljuda ja mis äh, mitte ainult äh, praegust olu äh,, praeguses olukorras äh, ei, ei saastaks, vaid vaid see tegelikult hävitab ka nende tuumajaamade läheduses elavate inimeste tulevikku. me ei peaks rääkima mitte ainult stressitestidest, härra Oettinger, me peame ausalt rääkima ka selle, et ka Euroopa Liidus vägagi tihti oma käitavates tuumajaamades oleme me olnud väga keeruliste öö, äh, olukordade äärel, siin on Koslotui Bulgaarias, Belgias, Ungaris äh,, äh, Saksamaal äh,, Forsmark äh, Rootsis näiteks, äh, Baillet Prantsusmaal, et mainida vaid äh, mõned õnnetused meie tuumajaamades, mis on toimunud peale Tšernobõli katastroofi, kus olukord oli nii lähedal, et oleks võinud tekkida juba oleks võinud tekkida tuumasulamine. stressitestid, mina arvan, et nad on olulised ainult sellisel juhul, kui nende tulemuseks on see, et me teeme kava, milliste, milliste rajatistega ja milliste kriteeriumitega me saame sellest väga ohtlikust energia allikast äh, loobuda. sest kes saab tagada, et me ei, Euroopas kunagi ei satu sellisesse olukorda, nagu praegu on Jaapan ja kui äh, stressitesti tulemus ei ole selle olukorra ennetamine, siis siis ei ole nad ka olulised, me peame ka vaatama, kes need stressitestid läbi viib ja kes neid hindama hakkab praegu on liiga tihti suletud silmad nende raskuste eest, mis Euroopa tuumajaamades on esinenud ja siin on viidatud äh, Euratomile ja ka teistele agentuuridele, kuid need on andnud lubasid selliste tuumajaamade käitamiseks, mis tegelikult on juba aegunud. aitäh! palun kinni pidada kõneajast. nüüd Peep Pebre de Bruun, üks minut. nagu teised eh, sõnavõtjad, ka mina tahan väljendada oma kaastunnet nende inimestele, kes on sellest tragöödiast olnud mõjutatud. tragöödia aga jätkub. me peame tegema kõik, mis meie võimuses, selleks, et aidata Jaapani rahvast. Eh, meil siin Euroopas on vaja õppida sellest tuumaohutus on nüüd väga aktuaalseks muutunud, eriti stressitestid on aktuaalseks muutunud, need tuleb läbi viia Euroopa tuumajaamades. arvestades seda, mis toimub Jaapanis, Euroopa Liidu energiapoliitikale on sellel suured tagajärjed. inimtragöödia näitab meile, et meil on vaja tuumavabat Euroopat, meil on vaja moratoorium oma tuumaenergiale kehtestada ning meil on vaja teha tohutud investeeringuid sellistesse energialiikidesse, mis on jätkusuutlikud ja taastuvad. tuleb uuesti läbi vaadata regulatiivne süsteem eh, tuumaohutuse tarvis. ma tänan. järgmine saab sõna Fiorello Provera pooleteiseks minutiks. ma tänan, president ka mina tahan üles näidata ja väljendada solidaarsust ja imetlust jaapanlaste väärikuse tõttu. Nad on olnud väga järjekindlad, väga meelekindlad, tulemaks toime selle maailma mastaabiga katastroofiga, nad on eeskujuks kõigile. kogemused on näidanud, et meil on vaja tugevdada tsiviileesmärkide energia kasutamise ohutust ning meil on vaja rohkem avariide äh, ja tõrgete puhuks äh, süsteeme luua. ja unustada need õppetunnid oleks vale me peame sellele teemale lähenema teaduslikult, meil on vaja tugevdada ohutust ja turvalisust eh, praegustes ja uue põlvkonna elektrijaamades ning demonteerida need jaamad, mis on vähem eh, ohutud, aga samas peame olema ka pragmaatilised, härra Brock juhtis sellele tähelepanu. Fukushimal olid probleemid, tamm nimelt Eh, purunes. aga see ei tähenda, et me ei tohiks sedasama mudelit rohkem kasutada, me peame lihtsalt mõtlema turvameetmete peale rohkem. härra Kolniš, kaks minutit. proua president, see kohutav katastroof, mida me näeme Jaapanis, loomulikult paneb meid kaasa tundma eh, kõikjal Euroopas aga peale selle meil on vaja appi rutata Jaapani rahvale, sest olukord ei ole sugugi veel stabiliseerunud. Jaapan väärib meie imetlust, nad on väga stoilised ja kindlameelsed. aga bürokraatia kõikjal maailmas võib paraku äh, nurjata või takistada mm, appi tulemist ja mõned sammud vajavad meie toetust, abi võib kõikjalt tulla, aga on vaja selleks vaeva näha. me teame, et paljud praegu, kes on sunnitud lahkuma oma kodukohast, on näljas ja külmas. nii et mida me peame õppima sellest tragöödiast? kõigepealt alati võib juhtuda kõige hirmsam ja nii enamasti lähebki. Titanic ju ehitati kui laev, mis pidi olema uppumatu. leiti, et ka Jumal ei suuda seda uputada, vähemasti nii reklaamiti Titanicut paraku aga mm, ta uppus oma esimesel reisil, ei mõistetud seda, et sellised õnnetused võivad juhtuda ja tihtipeale juhtuvadki. nüüd maavärin ja sellele järgnenud tsunami oli tõesti kõige hirmsam stsenaarium, mis sai käivituda. aga sellised asjad võivad toimuda ka mujal, Itaalias, Californias, Kariibi merel. nii et me peame üritama neid prognoosida. jah, me kuulsime siin tsiviilkaitsest, see on üks viis, aga teine asi, me ei tohi paanikasse sattuda. me ei saa ühelt poolt öelda, et me peame loobuma tuumajaamast, sest see on potentsiaalselt ohtlik ja samas fossiilsetest kütustest loobuma, sest CO kahe heitmed on väga suured, mis atmosfääri paiskuvad, on vaja teha valikud. aitäh ja nüüd saab äh, sõna äh, proua Kalniete kaheks minutiks. lugupeetud president, äh, tragöödia, mis tabas Jaapani rahvast, on tõesti väga õudne. ma tahaksin avaldada oma sügavamat kaastunnet kõigile neile, keda see tragöödia puudutas, ohvrite peredele. ma eh, imetlen seda rahu ja vaoshoitust, mida jaapanlased sellistel rasketel aegadel on üles näidanud ja me võiksime neist seda õppida. Eh, Jaapanile seisab ees eh, kannatada saanud territooriumite ülesehitamine, selleks läheb vaja väga palju raha, sealhulgas ka rahvusvahelisi investeeringuid seetõttu kutsun Euroopa äh, Liidu Jaapani tippkohtumist, mis peaks toimuma kahekümne viiendal mail, äh, alustama läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle Euroopa Liidu ja Jaapani vahel äh, see leping peaks olema kasulik mõlemale osapoolele, see peab tagama õiglase turule juurdepääsu mõlemale poolele nii toorainete, teenuste kui ka põllumajanduskaupade osas. see vabakaubandusleping võiks äh, aidata kaasa Jaapani nõndanimetatud kolmandale avamisele, nagu Jaapani peaminister härra Kan on äh, öelnud. Äh, ju-, see õnnetus, mille tsunami põhjustas Fukushima tuumajaamas, valmistab muret kogu maailmadele. me austame neid inimesi, kes seal kangelaslikult oma eluga riskeerides üritavad olukorda stabiliseerida kogemus, mis selle katastroofi läbi saadakse, see kogemus, mille omandavad Jaapani eksperdid ja insenerid, on tõesti ainulaadne. maailm peab selle ära kasutama, sellest õppima. Fukushima intsident peaks olema äh, põhjus, mis paneb meid testima tuumajaamu kogu maailmas ja tuumaohutuse standardeid parandama. lõpetuseks tahaksin ma öelda veel, et Euroopa Liit peab tegema kõik, mis tema võimuses selleks, et aidata ühte meie kõige lähedasemat partnerit Jaapanit. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh ja nüüd saab sõna proua Childers pooleteiseks minutiks. president, kaks asja on Jaapanit tabanud tragöödiasse ühinenud. kõigepealt jaapanlaste enda reageering mis arvestades eh, linnade strukturaalset ettevalmistust, kiirreageerimisjõudude tegevus ning jaapanlaste vastupidavus on tõesti olnud eeskujulik ja peaks olema eeskujuks teistele riikidele, milles on maavärina oht. teine teema on aga tuumakatastroofi oht Fukushimas me peame väga kiiresti õppima äh, sellest katastroofist ka siin Euroopas ja me peame keskenduma kahele valdkonnale. kõigepealt tuleb tagada tuumajaamade ohutus äh, Euroopa Liidus. ma tervitan äh, neid teste, mida plaanitakse läbi viia ja ma tahan rõhutada, et äh, kõigis liikmesriikides tuleb rakendada ühiseid reegleid tuumaohutuse vallas ning äh, kõrgradioaktiivsete tuumajäätmete säilitamise vallas. see on eriti kodus äh, oluline minu enda valimisringkonnas, kus on väga palju tuumajäätmeid. Äh, tegemist on siis Sheffieldi tuumajaamaga, see asub äh, siis minu valimisringkonnas ning me peaksime mõtlema ka tuumaenergiale tervikuna, me peame äh, äh, leppima kokku uute tuumajaamade ehitamise osas. selleks, et Euroopa Liidul oleks piisavalt energiat, tuleb investeerida taastuvenergiasse ja samuti tuleb energiat tõhusamalt kasutada, aitäh! aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Van Baalen. aitäh! president, ma liitun nende kolleegidega eh, Jaapani delegatsioonist, eh, kes on väljendanud lugupidamist jaapanlaste vastu ja kaastunnet. aga me peame ka õppima sellest, mis toimus. see katastroof ja võimalik tuumakatastroof eh, peab omama rahvusvahelist mõõdet. vaja on täielikku läbipaistvust ning ka äh, rahvusvahelise aatomienergia äh, agentuurilt ei tulnud mingit hoiatust või mingit arutelu sellel teemal ei olnud. me peame teada saama, mis juhtus ja me tõesti peaksime äh, keskenduma oma jõupingutused Jaapani ülesehitamisele ja seetõttu vabakaubandusleping tõesti on äärmiselt väärtuslik ja me peaksime selle sõlmima niipea kui võimalik. suur aitäh! ma tänan nüüd härra Petrovski, üks minut. suur tänu. proua president, mu daamid ja härrad. Euroopa Parlamendi saadikuna, kes tegeleb just suhetega Jaapaniga, tahan väljendada kaastunnet ja solidaarsust Jaapani rahvale ajal, mil nad on silmitsi selle tohutu katastroofiga kümme tuhat inimest on hukka saanud ja kuusteist tuhat inimest on endiselt kadunud. Need arvud muutuvad kogu aeg. maavärin ja tsunami põhjustasid ka tohutud eh, kahjustused, kolmsada miljardit dollarit on hinnatud kahjudeks ja Jaapan ei ole Euroopa Liidu poole abi saamiseks pöördunud, aga samas me ei saa olla passiivsed sellises traagilises olukorras kõige suuremaks mureks on loomulikult olukord Fukushima Daiichi tuumajaamas. on üsna tõenäoline, et selle õnnetuse tagajärjed on samasugused nagu Tšernobõlis. eksperdid ja teisedki peavad appi minema Jaapanile ning öö, öö, olema konsultantideks Jaapani valitsusele. ma tänan, härra Turmes kaks minutit. Äh, suur tänu. Jaapani ettevõte Toshiba ja ka teised, kes on ehitanud tuumajaamasid, nad veel neliteist päeva tagasi kirjutasid oma brošüürides, et nende tuumajaamad on maailma kõige ohutumad nii palju siis selle kinnituse kohta, et meil on kõige ohutumad tuumajaamad Euroopas äh, töös ma arvan, et see väga raske ja kurb katastroof peab tegema ka selgeks, et täiesti absurdne on äh, kliima soojenemise vastases võitluses võrrelda äh, tuumaenergia äh, tõhusust so-, päikeseenergia tõhususega. nii et see filosoofia, lähenemine on täiesti vale, me peame vaatama nende tehnoloogiatest tõusetuvat ohtu. ja härra volinik Oettinger, kas praegu ei oleks viimane aeg, et kahe tuhande, kahe tuhande viiekümnenda äh, aasta energia teekavas paneksite kirja selle, et et kuidas me saaksime taastuvat energia osalust meie energiasegus sajaprotsendiliselt katta? Katta nüüd stressitestid, me toetame neid, aga nad peavad olema kohustuslikud ja neid tuleb ka rakendada kogu Euroopas. sellepärast, et esimesed stressitestid, neid manipuleerisid liigselt riiklikud äh, ametkonnad ja ja alles järgnevas voorus me saime enam-vähem korralikud stressitestid. järgmiseks on oluline ka ekspertiis. kui ma nüüd äh, härra Tysonit EONist ja Eurotami ametnikke kuulan või siis võtame ka Viini äh, rahvusvahelise tuumaenergia agentuuri esindajad või siis ka tuumaohutuse reguleerimise asutuste esindajad, siis nemad on ju kõik seotud selle valdkonnaga liigselt. Nad ei ütle kunagi, et nende hindamiste tulemused, mis kuus kuud tagasi tehti, on nüüd enam õiged ei ole. nii et siin on tegu liigselt seotud ekspertidega. ja veel viimane sõna minu poolt, härra äh, Oettinger, mina oleksin väga ettevaatlik, äh, kui te kinnitate, et ähm, härra Sarkozy on siin suureks päästjaks meil tuumaenergia vallas, suur tänu. suur tänu. ja üheks minutiks proua Pils. Jaapan droht nach Jaapanis on oht endiselt äh, väga suur, äh, ka kiiritusoht on väga äh, kõrge. ja me näeme, kui suur on tuumaoht ja seetõttu meie nõuame, et tuumaenergiast viivitamatult loobutaks. sest tuumaenergia kasvatab ainult energiaettevõtete kulusid, kuid kui juhtub mingisugune õnnetus, siis siin kannatavad kahju ainult meie kodanikud ja seetõttu peaks äh, Euroopa tegema vastavad eeskirjad ka kindlustuse kohta ja see tähendab ka, et kõik tervisekahjud äh, tuleks kanda samuti nende ettevõtete poolt. Euroopa Liit peab äh, tuumaenergiast loobuma. endiselt veel miljardid maksurahad voolavad äärmiselt äh, kõrge riskitasemega tehnoloogiasse, samas kui taastuvenergia tehnoloogiad äh, ja vastavad teadusuuringud on alafinantseeritud, aitäh. ma tänan. härra Mauro, kaks minutit. suur tänu, proua president. ma arvan, et on suur viga äh, praegu muuta arutelu tingimusi me peame mõtlema, et igasugused uued tehnoloogiad aitavad meil paremates tingimustes ja kauem elada. ja meil peab olema ka usk meid ümbritsevasse keskkonda, toiduainete ohutus on meie heaolu igati suurendanud ja tingimused maailmas tervikuna on palju paremaks muutunud. me oleme kõik haaratud ühte projekti, mis viib meid tulevikku ning tehnoloogiatest, neid tehnoloogiaid tuleb kasutada ja me peame kõik sellest kasu saama. loomulikult siin on ka ohud, aga nendest on võimalik üle saada, kui me koondame oma jõud ja selleks, et äh, lahendada oma probleemid rahvusvaheliselt koos. kui meil on tegemist asjadega, siis me alati ei tea, kuidas nad toimivad ja me ei tasu ennast pidada maailma valitsejateks, loomulikult inimeste võimetel on piirid ees, aga kui me äh, mõtleme maavärina peale, siis tuleb mõelda selle peale, et sada aastat tagasi öö, äh, olnuks asi palju hullem, meil oleks sada tuhat hukkunut öö, olukorras, kus maavärin oleks olnud palju nõrgem. nii et pangem asjad ikkagi korralikku konteksti, valigem instrumendid, töötagem välja korralikud tegevuspoliitikat, koondage oma jõud institutsioonidena, tuleb mõista, et on olemas lahendused, mida me saame kasutada selleks, et praegustest probleemidest jagu saada ja tulevikku vaadata, me peame ikkagi vaatama kaugemale, kuidas edasi areneda, mida meil vaja on täna peame koondama tähelepanu paraku ka detailidele, istuma koos maha ja mõtlema selle peale, kuidas aidata rahvast, kes on praegu suurte kannatuste küüsis. meie peamiseks mureks praegu on reaalsete inimeste reaalsed kannatused. ma tänan nüüd härra proua Sarbu, poolteist minutit. ma tänan, proua president. Jaapanis toimuv kriis valmistab kogu maailmale suurt muret. tuumaohutus on meil südamel. me peame mõtlema kõik selle peale, kuivõrd turvalised on meie äh, tuumajaamad ja suudavad toime tulla selliste olukordadega. mina Rumeenias ja meie kodanikud on väga mures meie e, tuumajaama pärast. ja see mure on e, veelgi suurem nende artiklite pärast, mis viimasel ajal on ajakirjanduses ilmunud, kus räägitakse, et meie tuumajaam ei ole ohutu. aga see mure ju ei piir, lõpe meie riigipiirides. E, me teame, et Euroopas võivad kõikjal loodusõnnetused toimuda ja äh, tuumajaamad võivad kannatada. möödunud nädalal Saksamaa võttis vastu väga julge otsuse, analüüsis põhjalikult oma olukorda ja tegi sellest järeldused ja ma arvan, et ka meile on tulnud aeg küsida, kas meie tuumajaamad on turvalised. kõik liikmesriigid peavad kasutusele võtma kõige tugevamad kontrollisüsteemid tuumajaamades ning tähtis on, et meil oleks tõhus süsteem eh, tuumaenergia reguleerimiseks ja Euroopa Liidu tasandil tehtav peaks käima käsikäes liikmesriigi tasandil tehtav, aga kõik tuumajaamad peavad olema allutatud korralikule kontrollile ja reguleerimisele. olukord Jaapanis näitab väga selgelt, et me peame eh, ette nägema kõikvõimalikud stsenaariumid. üks minut, härra Gören. aitäh kõik soovivad leevendada Jaapani kannatusi, me peame üles näitama solidaarsust. looduskatastroofid, maavärinad, tsunamid ning kõige tipuks veel tuumakatastroof. meil tuleb äh, kõigi nende probleemidega kuidagi toime tulla, tegemist on täieliku katastroofiga. mida me saame muuta? mida me saame näiteks muuta energia tootmise vallas? meil on fossiilkütused, meil on tuumaenergia ning äh, siis on meil veel taastuvenergiaallikad. ma arvan, et meil on vaja oma strateegiat uuesti läbi mõelda. meil on vaja tulevikustrateegiat ja konkreetset plaani tulevikuks, aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Äh, Eichhout. aitäh, äh, president, ma tahaksin teid äh, tänada selle eest, kuidas te selle asjaga olete ümber käinud, te alustasite väga hästi, aga siis on asjad käest ära läinud. möödunud nädalal te ütlesite, et me arutame Euroopat, Euroopa tulevikku, kus ei ole tuumaenergiat, see oli väga hea algus, aga me oleme näinud teaduslikes uurimustes ikka ja jälge, äh, et e, neid keskkonnaeesmärke on võimalik saavutada ilma tuumaenergiata, Euroopas on võimalik toota jätkusuutlikult energiat ja sellele me peaksimegi praegu keskenduma. me ei pea olema tuum-, rääkima tuuma, miks me oleme tuumaenergia vastu, need, kes seda energiat soodustavad, peaksid ütlema, miks nad selle poolt on. Need stressitestid on väga oluline, olulised, aga härra Oettinger, kõige olulisem on see, kes paneb need kriteeriumid paika, kuidas need kriteeriumite paikapanejad on sõltumatud ja mis juhtub siis, kui see tuumajaam stressitesti ei läbi, mis siis saab? järgmisena äh, proua Kolarska-Bobinska aitäh! Äh, president, äh, volinik, äh, me kõik oleme väga kurvad selle üle, mis juhtus Jaapanis. me avaldame austust päästetöötajatele, kes riskivad oma eludega selleks, et katastroofi tagajärgedest jagu saada. see, mis Jaapanis juhtus, on põhjustanud väga elavaid arutelusid Euroopas, nimelt selles osas, mida teha oma energia tulevikuga. üsna hiljuti võtsime me vastu energiastrateegia Euroopale kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. nüüd näib, et see strateegia on sattunud küsimärgi alla. selles strateegias me ütleme, et tuumaenergia äh, ka peaks kaasas käima väga ranged ettevaatusabinõud, aga näib, et paljude riikide jaoks ei ole tuumaenergia vastuvõetav. mulle tundub, et meie arutelud peaksid nüüd äh, keskenduma sellele, kuidas tugevdada äh, neid asju, mida me raportis nõuame, nimelt meil on vaja rohkem ja põhjalikumat koostööd Euroopas energeetika vallas. me peame tugevdama Euroopa energiaühendust, meil tuleb minna Euroopa energiaühenduse ja turu suunas, me peame hoolitsema selle eest, et tuumapoliitika euro-, e, europaniseeritakse e, stressitestid ei tohiks olla vabatahtlikud, need peaksid olema osaks meie ühisest poliitikast tuumaenergia vallas samuti arvan ma, et me peaksime toetama uusi tehnoloogiaid. Euroopa strateegia selles vallas tugineb detsentraliseerimisele ja mitmekesistamisele ning seetõttu võib-olla peaks toetama väikseid tuumareaktoreid, nad maksavad vähem ning neid saab kergemini testida võib-olla me peaksime sellele mõtlema. suur tänu, härra Baltšitis ja tal on üks minut. suur tänu. Jaapanit tabas seninägematu looduskatastroof. ja meie tunneme jaapanlastele kaasa, oleme mõtetes nendega ja soovime neile abi osutada. Tšernobõli tagajärjed, neid me näeme veel endiselt ka täna ja see katastroof peab meid panema uuesti eh, arutama tuumaohutuse üle maailmas, sellepärast et eh, me näeme, et eh, looduskatastroofid võivad tekitada suuri kahjusid, kuid kui need kahjud, kui nende kahjudega liituvad veel äh, tuumajaamadega seotud äh, õnnetused, siis me näeme, mis on, milline katastroof on järel, äh, järelduseks, nii et me peame rohkem tähelepanu pöörama tuumaohutusele, suur tänu, härra Davis. ma olen mures tuuma sektori pärast, aga veel rohkem mures olen ma kliimamuutuste pärast ja ma usun, et tuumaenergial on oma roll etendada ja aitab meil võidelda globaalse soojenemise vastu. see oli nii enne seda intsidenti Jaapanis ja on ka praegu nii. aga loomulikult tuleb õppida juhtunust. kõigepealt eh, projekteerimine, reguleerimine, sõltumatust ei ole piisavalt ning kindlasti ei tohi eh, seismiloogiliselt aktiivsesse piirkondadesse ehitada tuumajaamu ka meie keemiatööstuse ettevõtted ju kujutavad ennast tohutut ohtu, aga me saab, tuleme nende ohtudega toime, me elame nendega. meil oli tohutu raudteeõnnetus äh, mõnda aega tagasi, aga me sellepärast ju ei loobunud raudteest, lihtsalt me parandame ohutust, seda tuleb teha ka tuumasektoris. Your... suur tänu, proua Davis ja nüüd äh, härra Davis ja nüüd proua Jordan Sisseli. suur tänu. lugupeetud daamid ja härrad, kui me võtame tõsiselt äh, kliimamuutuste vastast võitlust, siis äh, tuumaenergia peab jääma energiasegu osaks. meil ei ole vaja siin ideoloogilisi äh, kõnesid. mis oli selle katastroofi suurimaks põhjuseks ja kuidas oleks saanud seda ennetada? kuidas, kas oli olemas järelevalve kontroll? kas mingisugused süsteemid äh, andsid alla? kas regulaatorid tegid oma tööd hästi? nii et me peame leidma vastuse ka nendele küsimustele ja alles seejärel me saame hakata siin võtma poliitilist vastutust. mida see tähendab? meil on vaja sotsiaalseid äh, kokkulepet ka selles osas, millised tehnoloogiad on vastuvõetavad äh, ja see puudutab ka tuumatehnoloogiat me peame järgima põhimõtet, et ohutus on kõige olulisem. me peame koostama ka regulaatorite äh, äh, raamkava ja meil on vaja rohkem vahendeid ja ka personali suunata just ohutuse tagamiseks. meil on vaja sõltumatuid tuumaeksperte ja samuti on meil vaja teadmiste siiret äh, põlvkondade vahel meil on vaja äh, sõltumatuid äh, eksperte, samuti on meil vaja tegeleda turvalise äh, radioaktiivsete jäätmete säilitamisega ja samuti me peame tähelepanu pöörama ohutuskriteeriumitele. kahe tuhande üheksandal aastal, kui me tuumaohutuse direktiivi arutasime, siis juba tollal Euroopa Parlament äh, nõudis sellist sätet, kuid paraku nõukogu seda heaks ei kiitnud ja seetõttu ma leian, et Euroopa Parlamendil on kõige viimane aeg saada rohkem pädevusi ka äh, tuumaenergia valdkonnas. ja meil on vaja saada kaasotsustusmenetluse õigus ka selles valdkonnas, suur tänu. härra Liberaski on ka minu kõne soovijate nimekirjas, aga ma ei näe teda saalis. sellisel juhul annan ma sõna kohe proua Kalbelšile, palun. ma tänan. president, kõigepealt ma väljendan kaastunnet ja solidaarsust Jaapani rahvale. ja ma tõesti hindan kõrgelt nende julgust ja kindlust, nad on kangelased, kes nad võitlevad praegu tuumakatastroofiga. see on tragöödia, mida me kunagi ei unusta. kõigepealt looduskatastroof ja siis palus Jaapan abi Euroopa Liidult ja tähtis on koordineerida seda abi. kohe komisjon asus tegutsema ja volinik ütles, et pool miljonit inimest, keda mõjutas maavärin ja tsunami, saavad abi. aga peale selle on vaja teha kõik, mis meie võimuses selleks, et ära hoida sellised katastroofid tulevikus. tähtis on, et Jaapani rahvas saaks tagasi naasta oma normaalse elu rööbastele sellised katastroofid aga ei tohi leida ärakasutamist äh, argumendina tuumaenergia vastu. vastupidi, tuumajaamu tuleb äh, allutada väga rang-, rangetele kriteeriumidele. Need tuleb pidevalt kontrollida ja sellepärast on vaja läbi viia üle-euroopalised konsultatsioonid selle üle ning äh, ma toetan komisjoni suuniseid selleks, et Euroopa Liidu tasandil reageerida koordineeritult, tõsta tuumaohutust ja tagada, et energia tootmine tuumajaamades tulevikus oleks ohutu. nüüd Jaapani rahva reageering toimunule on eeskujuks meile kõigile. Edith Herzog, palun elnök úr biztos úr képviselőtársaim! president volinik kallid saadikud! ma arvan et täna oleme me kõik oma mõtetes jaapani rahvaga. isegi looduskatastroofide puhul on vaja näha ka seda inimlikku poolt tuumajaamade puhul planeerimine äh, ja käitamine see kõik on tegelikult ju inimeste kaudu ja kõik see nüüd on proovile pandud ja stressitestid on, mida kavandatakse, aga samas on vaja tulevikus paremini valmistuda ka ettenägematuteks asjaoludeks. me ole, austame väga neid inimesi, kes praegu töötavad Fukushima tuumajaamas, vaja on kaasata Euroopa maailma eksperdid. me peame ka äh, aitama oma tuumajaamade töötajaid, sest nend-, meie elu ja ohutus sõltub nende oskustest ja nende teadmistest ja kogemustest. Marika Ultsok ütles midagi, mida ma tahaksin toetada. teadus- ja uurimistegevus peab andma paremad vastused sellele, kuidas tuumajäätmetega talitada ning kuidas kuuekümne aasta pärast neid tagajärgi likvideerida. nüüd hakkab meil vaba mikrofon, aga mul on väike probleem, viisteist inimest on soovinud sõna, aga meil on ainult viis minutit, nii et kuus inimest saavad sõna. nii et fraktsioonide vahel jagan ära selle kuus minutit. härra Remek. härra Rüübich suur tänu, härra president, ma sooviksin tänada härra volinik Oettingeri sellepärast, et ma leian, et ta on väga kohusetundlikult selle küsimusega tegelenud. ma arvan, et me peaksime Eh, vaatame, kas me peaksime võib-olla eh, looma sellise reguleerimise asutuse, mis liidaks kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki ja eh, me peaksime standardid tegema kohustuslikuks ja kui nendest standarditest kinni ei peeta, siis see reguleeriv asutus peab saama ka õiguse tuumajaama käit-, käitlisest alla, maha võtta. samuti me peame tuumaohutuse panema oma tegevuste keskmesse ja me peame tähelepanu pöörama ka tuumajäätmete turvalise säilitamise. tegu on praegu väga tundliku küsimusega ja praegu on tõesti õige aeg, et Euroopa Liit äh, saaks paika panna uued standardid, nii et oleks tagatud ka Euroopa kodanike tervis. suur tänu, härra Rüübik ja härra Martin! aitäh, president! loomulikult äh, ma tervitan seda kiiret abi, mida me jaapanlastele nende äh, hädas osutasime ja samuti väljendan kaastunnet jaapanlastega, aga ma ei saa kuidagi äh, mööda sellest, et meie kaastundeavalduste siirus äh, on kuidagi rikutud sellest, mida meie mõnedes liikmesriikides kirjutatakse, näiteks Hispaanias on äh, valitsus andnud korralduse, et Jaapanist pärit kaupu kontrollitakse äh, radiatsiooni suhtes. Prantsusmaa kontrollib samuti importkaupu ja Saksamaa viib läbi autode kontrolli, mis on tulnud Jaapanist Need kaubad on Jaapanis toodetud juba nädalaid enne maavärinat, nii et, et meil on see, sellised, selline teguviis küll mingist äh, osavõtlikkusest tunnistust ei anna äh, nii et, et küsimus on selles, kas liikmesriigid tõesti tahavad ikka solidaarsust üles näidata. aitäh, härra Martin. proua Hall on meie järgmine kõneleja. mina olen üllatunud, et volinik on nii optimistlik Äh, Fukushima olukorra kontrolli alla saamise osas. tuumaeksperdid on kõnelnud, et läheb nädalaid ja kuid. ja samas see jaam endiselt äh, saadab õhku radioaktiivseid heitmeid, mis on sattunud nüüd juba toiduahelasse ja veevarustusse ma tervitan stressiteste, aga need ei anna vastust suuremale küsimusele. küsimus on selles, kas me tahame leppida üha suurema tuumakatastroofi ohuga maailmas, mis muutub äh, üha keerulisemaks, kus ekstreemsed kliimastikunähtused on üha sagedasemad. Äh, reaktorite ohutust ei saa täiel määral tagada, kui leiab aset ükskõik milline suureulatuslik äh, katastroof, kui näiteks äh, on elektrivarustuse häire, kui ei ole piisavalt vett, kui sidesüsteemid ei toimi, kui lihtsalt ei pääse jaamale juurde. Äh, kas me tõesti tahame selliste riskidega silmesti seista, kui meil ometigi on ka alternatiivid? aitäh ja järgmisena äh, härra Ferreira. aitäh, president ma väljendan täielikku solidaarsust Jaapani rahvaga ning toetan kaastundeavaldusi ohvritele. me teame, et selle katastroofi äh, äh, kutsus esile, see katastroof põhjustas tõsise õnnetusega Fukushima tuumajaamas, me ei suudagi veel mõõta, kui tõsine see katastroof veel on. Äh, terve rida oli neid tegureid, mis võis katastroofi põhjustada, aga aga äh, selline katastroof võib korduda ka teistes tuumajaamades, nii et, et me peame õppima sellest, mis Fukushimas aset leidis. me peame äh, nendesse süsteemidesse äh, rohkem sisse panema, näiteks mis puudutab nende süsteemide energiaga varustamist, me peame vaatama, millisel määral need jaamad suudavad tsunamide ja maavärinatega toime tulla aga meil on vaja ka ühiskonnas arutelu tuumaenergia üle, arvestades neid ohtusid, me peame panema paika tingimused, et tuumaenergia oleks ohutu me tahame, et inimesed oleksid informeeritud ohtudest ja, ja mille, võimalustest ka teiste energiaallikate vallas, aitäh! ja nüüd järgmine kõneleja Äh, härra Rossi, kõigepealt tahaksin avaldada äh, kaastunnet ja solidaarsust jaapanlastele. ma arvan, et see katastroof, mis seal aset leidis, on näidanud, millised on nõrgad kohad Jaapani energiavõrgustikus äh, kui jätta kõrvale see tuumajaamade struktuur, mis on mõneti aegunud, siis ma ei tea, me peaksime mõtlema tegelikult ka Euroopa tuumaenergiale me ei peaks lihtsalt tuumaenergiast hirmu pärast loobuma, me peaks vaatama julgelt, milline on meie praegune tuumajaamade olukord, läbi viima stressitestid, me peame õppima jaapanlastelt, aga selle katastroofiga ilmselt kaasneb Jaapanis ka finantskatastroof. Tokyo majandus aeglustub ning eh, sellel on mõju nendele riikidele, kes on tihedalt Jaapaniga seotud, nii et sellel kriisil on ka veel üks teine mõõde. Eh, valitsus eh, ei omanud ennegi juba erilist toetust ja nüüd läheb olukord veelgi hullemaks. suur tänu. kõigepealt ma sooviksin öelda, et jah, me tunneme kaasa kõikidele ohvritele me näeme, millise tuumakatastroofini on Jaapanis jõutud. Euroopa on reageerinud küll väga ühtselt ja kiiresti, kuid sellegipoolest me oleme nüüd jagunenud tuumaohutuse pooldajateks ja vastasteks ja me tegelikult teame, et ükskõik kui ranged on kriteeriumid, see tegelikult ei suuda vältida selliseid õnnetusi. meil oli Tšernobõl, nüüd on meil Fukushima. on aeg, et tuumaenergia pooldajad ja vastustajad siiski ürit-, paneksid oma tähelepanu keskmesse meie keskkonna ja inimeste tervise. suur tänu! suur tänu ja härra Messaros saab viimasena vaba mikrofoni voorus sõna. suur tänu! Jaapanis järgnes maavärinale tsunami ja see põhjustas ka tuumaenergiajaamas katastroofi ja seejärel me oleme otsustanud sisse viia stressitestid, sellepärast et me näeme, et meil on vaja väga põhjalikku arutelu selleks, et äh, saada olulisi otsuseid oma tuumaenergia äh, tuleviku jaoks. me teame, et meie inimesed on palju ettevaatlikumad peale seda katastroof, katastroofi ja seetõttu meil on vaja avalikkust korralikult teavitada, teavitada ka ohutusmeetmetest ja ähm, turvalisuse standarditest ja samuti me peame arvestama sellega, et ilmastikutingimused, äh, kliimatingimused Euroopas on hoopis teistsugused kui Jaapanis, meil ei ole nii suurt maavärina ega tsunami ohtu. ja seetõttu me ei saa teha päris samasuguseid tagajärgi sellest katastroofist. ja seetõttu tuumaenergia võib ka tulevikus jääda osaks meie energiasegust ja ma sooviksin veel kord kaastunnet avaldada meie Jaapani sõpradele, suur tänu! suur tänu ja nüüd äh, teeme meie arutelust kokkuvõtte ja härra Oettinger, palun, teil on sõna. härra president, austatud daamid ja härrad parlamendiliikmed, kuulasin väga tähelepanelikult teie sõnavõtte. ja suur tänu äh, selle väga asjaliku lähenemisviisi eest ja suur tänu ka teie solidaarsuse ja kaastunde eest äh, Jaapani rahvaga. Te näitasite üle abi, üles abivalmidust ja ma arvan, sellele ei olegi midagi lisada. sest see ainult tugevdab äh, meid veel selles, äh, mida peab tegema nii nõukogu kui ka komisjon. meil on olemas äh, katastroofitõrjemeetmed ja meetmed võetud juba Pakistanis, Haitis. ja ma arvan, et komisjoni teatis, mis puudutas katastroofitõrje tugevdamist, näitab ette ka suuna, mis, mida me peame oma tegevustes tähelepanu all hoidma, me peame oma tegevusi tugevdama, me peame arvestama ka finantsvahenditega, personaliga ja me peame oma tegevusi läbi viima Euroopa tasandil ja seetõttu me ootame ka konkreetseid ettepanekuid Euroopa Parlamendilt eh, ja teeme oma ettepanekud ka nõukogule. nüüd, mis puudutab energiapoliitikat eh, Euroopa Liidus ja meie kogemusi eh, Jaapani katastroofist, siis ma usun, et kõigepealt me peame vaatama, millised on faktid, milline on reaalsus ja me peame neid väga põhjalikult uurima. ma tean, et Saksamaa äh, valitsuses on nüüd ette võetud äh, suuna, senises suunas äh, muudatusi, seni on seitse tuumajaama võrgust välja lülitatud ja see on seotud ka tüüpilise Saksa hirmuga, selline muudatus senises kursis. ma arvan, et tuleks äh, ka respekteerida teise äh, leeri seisukohta. mina olen seni vägagi austanud Euroopa Parlamendi seisukohta energiasegu ja tuumaenergia osas. nüüd teiseks, ma austan ka öö, äh, seda pädevust, eh, mis on reguleerijatel, ma olen Euratomi lepingu väga täpselt läbi lugenud. ja ma vaatasin eh, ka seda direktiivi, mis nõukogu ja parlamendi poolt kaks aastat tagasi vastu võeti. see, seal on ette nähtud ametkondade loomised, teavituskohustus, eh, aga see dokument ei paku mitte mingisuguseid materiaalseid ettepanekuid. see ei räägi ei tehnoloogiast või siis räägib sellest väga üldiselt. see tähendab, et kui, kui parlament teeb ka täna ettepaneku, et, et Euroopa õigusloomet tuleb laiendada, siis ma meelsasti kordan seda, mida ma juba olen öelnud et me ei peaks ära ootama kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa liikmesriikide aruanded ja alles seejärel oma aruande koostama, vaid on täiesti iseenesestmõistetav, et see direktiiv vähemalt selle aasta juuliks siseriiklikusse õigusesse üle võetaks. ja mis saab nüüd nendest kogemustest, mis me Jaapani katastroofist oleme õppinud ja mis puudutab ka stressiteste, siis järgmisel aastal Äh, on komisjon valmis tulema välja ettepanekuga, mis puudutab siis äh, tuumaenergia ohutust, äh, kriteeriume ja me arutame seda ettepanekut siis ka siin Brüsselis. ma sooviksin olla järjepidev nendes küsimustes, mida me ka, äh, käsitleme, me peame vaatama, millised pädevused on Euroopa õigusloojatel ja milliseid mitte. ja kui isegi nendel päevadel mõningad äh, mõningaid riiklikke, liikmesriikide valitsusi äh, kritiseeritakse selles, et nende hinnangud on liigagi drastilised ja äärmuslikud ja teisalt äh, me ütleme, et me peame sekkuma rohkem sellesse olukorda, siis me oleme kuskil keskel ja kesktee on alati kuldne nii et me peame leidma kuldse kesktee. Nende, meil olemasolevatest tuumajaamadest järgneva aastakümne jooksul arvukad paljud, mitte kõik, aga paljud tuumajaamad jäävad veel võrku. nii et meie huvides peaks olema see, et me suunaksime vahendeid ähm, nende võrgus olevate tuumajaamade ohutusseisundi parendamiseks ja siia alla käivad ka ohutusstandardid ja kriteeriumid. nüüd teiseks, ma lähtun sellest, et et Euroopas hakatakse ehitama kuusi tuumajaamasid ja see on äh, liikmesriikide pädevuses, nende parlamentide, valitsuste pädevuses. Itaalias arvatavasti tuleb suvel ähm, rahvahääletus selles osas. ja ma arvan, et mitte üheski teises liikmes, ähm, tuumaenergiat kasutavas liikmesriigis peale Saksamaa ei hakata senist kurssi muutma ja seda teavad äh, ka kõikide liikmesriikide parlamendid väga hästi. loomulikult on siin olemas ka rahvusvaheline mõõde. me peame, me arvestame, me peame arvestama ka sellega, et terves maailmas veel aastakümneid kasutatakse tuumaenergiat. nii et kõrgemad, väga ranged standardid peavad olema meie tähelepanu keskmes mitte ainult Euroopas, vaid terves maailmas härra kolleeg Turmes, ma tõesti üritan jääda siin asja juurde. ja kui te ütlesite, et ma ei peaks äh, härra Sarkozy'd usaldama, siis mina usaldan teda selles osas, et ta paneb selle tuumaenergia küsimusega G kahekümne päevakorda ja see on minu meelest väga suur edusamm, et pannakse see päevakorda koosolekul, kus on kaasatud ka ameeriklased ja venelased, kellel on samuti tuuma äh, energiajaamad. ja seetõttu mina arvan, et riskide uus hindamine on äärmiselt oluline meie ohutuse tasandi tõstmisel. ükskõik, kas me toetame tuumaenergiat või oleme selle vastu. tuumaenergia on osa, kahjuks ei kuule, mida proua Harm saalist hüüab härra Oettinger, härra president, laske palun härra volinikul lõpetada kõne. härra volinik, tuumaenergia saab olema ka tulevikus äh, meie tuuma, äh, meie energiasegu osa. kui Eh, me räägime nüüd sellest, et taastuvenergiaid piisavalt ei eh, ei rahastata, siis tegelikult see siin alahindate omaenda otsuseid. kakskümmend protsenti taastuvenergia osalus tähendab tegelikult seda, et e-, elektri valdkonnas, mis on ju kõige olulisem, see, seal tähendab, et taastuvenergia osa on kolmkümmend viis protsenti. see tähendab et, et kolmkümmend viis protsenti elektri tootmisest tuleb taastuvenergiast. taastuvenergia osa elektri tootmises nelja-viie aasta jooksul suureneb ja see osa on, muutub suuremaks kui äh, tuumaenergiast äh, saadav osa ja kindlasti suuremaks kui see, mis saadakse mm, söeelektrijaamadest ja see tähendab, et äh, suurem osa taastu-, äh, suurem osa elektris tulebki Euroopa Liidus just taastuvenergiast tulevikus. ja sellega me peame arvestama ka meie energiastrateegias ähm, kakskümmend viiskümmend, kuid me peame vaatama ka meie strateegiaid kakskümmend kakskümmend viis, kakskümmend kolmkümmend ja me peame keskenduma infrastruktuurile, tootlikkusvõimekusele, me peame nendesse valdkondadesse äh, investeerima. ja kakskümmend kolmkümmend strateegia juures me ei ole kindlasti jäänud kolmekümne viie protsendilise tasa, taseme juurde taastuv äh, energia osaluses energiasegus, vaid kindlasti on see juba viiskümmend protsenti ja rohkem. või on see nelikümmend protsenti ja rohkem kui selline asi reaalsuseks saab, siis me ei saa ju öelda, et taastuvenergiaid on liiga vähe rahastatud ja toetatud. vaid me näeme, et taastuvenergia saab olema oluliseks veel meie põlvkonna jooksul energiasegus kahjuks ei kuule, mida proua Harms saalist äh, hüüab. härra president, äh, lubage palun härra volinikul lõpetada. proua Harms, teie räägite hoopis teisest äh, strateegilisest kavast me ei ole suguni õõnestanud kakskümmend kakskümmend eesmärke me oleme ikkagi jäänud oma kolmekümne, vabandust, kahekümne protsendi piiri juurde, kolmkümmend protsenti, kui teised meie eh, meetmetega kaasa löövad. siin me ei ole oma suunda muutnud, nüüd aga taastuvenergia. ja siin osas me kindlasti jõuame üle neljakümne protsendi ja sellega me loome baasi, mis, mis tähendab, et eh, energia segu ei ole mitte enam äh, liikmesriikide vastutada, vaid ainult viiekümne protsendi osaluses võib-olla. me peame vaatama, kuidas me ähm, tehnoloogilist baasi äh, saame parandada liikmesriikides ja seda tugevdada ja me peame ka vaatama erinevaid stsenaariume, härra Turmes. väga paljud organisatsioonid on äh, välja pakkunud et, et sajaprotsendiliselt tuleks energiatootmine katta taastuvenergiast ja aga siis me peame vaatama ka meie äh, lepingu artiklit sada üheksakümmend neli, nimelt energiasegu osas on pädevad liikmesriigid. ja minu jaoks ei ole Lissaboni leping küll piibliks, aga see on minu töö aluseks. ja sellest äh, lepingust lähtuvad ka liikmesriigid äh, ja valitsused oma tegevuses, ükskõik, kas nad on Brüsselis, Londonis, Pariisis või kuskil mujal. nüüd edasi härra Davis ja kolleeg Hall, mõlemad ühe partei esindajad, mõlemad ühest liikmesriigist, esindasid erinevaid arvamusi ja ma austan seda, aga kui üks väike partei, mis tuleb suurest riigist, nii erinevalt öö, mõtteid väljendab ja me näe-, ja me näeme, et äh, tuumaenergia pooldajatest on saanud vastased, siis, siis me ka näeme, et me saame siin oma tasandil, Euroopa tasandil suunata vaid ühte osa sellest äh, protsessist. suur tänu. suur tänu ja äh, minister Kööri. ma tänan president, volinik, mu daamid ja härrad, ma luban, et ma teen lühidalt. meil on vaja väljendada oma kaastunnet ja samas säilitada mm, külm pea. jah, me väljendame kaastunnet, samas toetame ja abistame jaapanlasi, anname neile kõik, mis neil vaja on, samas kuulame ka neid ja oleme nende jaoks siis, kui nad vajavad meid ja samas peame pea hoidma külma, kui me nüüd kaalume tulevikku ja hakkame langetama otsuseid. otsused peavad olema asjakohased ja me ei tohi neid lasta ähm, mõjutada praegustest meeleoludest, kui me hakkame tegema pikaajalisi otsustusi. meil on vaja loomulikult tagada maksimaalne turvalisus ja ohutus. me peame ka väga korralikult informeerima oma kodanikke, et nad teaksid, milline olukord on ja mida me hakkame tegema, millal ja kuidas. veel üks asi, mis on ülimalt oluline, on õppida toimunust. me peame analüüsima olukorda ja tegema seda kiiresti, aga samas me ei tohiks ka ennatlikult tegutseda ja ette teha avaldusi, mis võib-olla ei ole paari nädala pärast enam asjakohased või paari kuu pärast enam ei kehti. nüüd, mis puudutab stressiteste, siin ma tahaks öelda, et praeguse õigusliku raamistiku kohaselt on võimalik selliseid stressiteste läbi viia vabatahtlikel alustel. paljud teist on öelnud ja nõukogu, ma arvan, on valmis muutma seda õiguslikku raamistikku, mis meil praegu kehtib. aga meil on vaja teha kõigepealt sellekohased ettepanekud ja need läbi arutada, mitte kiirustades aga töö peab juba praegu algama. härra volinik rääkis siin ka energiaallikate struktuurist, energy mix'ist. sellised asjad otsustab iga liikmesriik ise suveräänselt. liikmesriigid otsustavad, milliseid energiaallikaid nad tahavad näha oma energiaallikate struktuuris. pooled liikmesriigid kasutavad tuumaenergiat me võime ette näha ohutusnormid ja eeskirjad, aga ikkagi valik ja vastutus lasub liikmesriikide õlul. ma tervitan seda, et härra volinik rääkis siin ka aruandest ja raportist ja lubas, et juulikuuks valmib selline aruanne. ja viimane mõte, see puudutab teadus- ja arendustegevust me oleme sellest väga palju rääkinud Euroopa strateegia kakskümmend kakskümmend kontekstis, sest see teadus- ja arendustegevus on strateegia nurgakivi. jah, teadusuuringuteks peavad olema Euroopa Liidus loodud parimad tingimused ja siin on meil väga palju veel võimalik ära teha. meil on vaja, et meil oleksid kõige ohutumad ja keskkonnasõbralikumad energia tootmise viisid. kasutagem siis teadusuuringuid selleks et me tõesti tagame inimestele maksimaalse ohutuse. aitäh, proua Jüri! Äh, kolleegid, arutelu selles küsimuses on lõppenud ning hääletus toimub homme kell pool kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus nõukogule ning see on ühise